Good morning, ladies and gentlemen I.... tere hommikust, daamid ja härrad, alustame meie täna hommikust koosolekut. ja jätkame oma päevakorraga, mille kinnitasime heaks eile hommikul. meie järgmine päevakorrapunkt on majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta prioriteetide rakendamine. raportööriks on härra Ruuas ning ta on valmis tutvustama oma raporti eelnõu menetluse tõttu olete te selle teksti kätte saanud ainult inglise keeles ja seetõttu ma teen ettepaneku, et oleks soovitav esitada ka muudatusettepanekud inglise keeles ja saata need sekretäriaadile enne kolmapäeva, enne kella äh, viit õhtul. ma loodan, et see on kõigile vastuvõetav niisiis hääletame kaheksandal septembril selle arvamuse eelnõu üle kuna ECONi komisjon hääletab üheteistkümnendal oktoobril, äh, seega enne meie oktoobrikuist äh, komisjoni koosolekut, see on põhjus, miks me peame hääletama septembris ja seetõttu selline ajasurve. ning äh, see Äh, tekst on inglise keeles ja seetõttu paluks ka muudatusettepanekuid inglise keeles, et me saaksime oma arvamuse õigeaegselt ette valmistada. nii palju tehnilistest üksikasjadest äh, ning need on väga olulised, nad puudutavad meie töörütmi. nüüd annan sõna härra Ruuasele, palun aitäh! lugupeetud kolleegid, kõigepealt tahaksin ma teid tänada selle selgituse eest, mida selle arvamuse tööprotsessi kohta anti. tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et see kõik on seotud Äh, et me peame arvestama ka piirangutega, mis tekstide pikkusele on seatud ja seetõttu ma palun seda arvestada ka muudatusettepanekute juures. nii et, et äh, ma palun, et te seda muudatusettepanekute esitamisel arvesse võtaksite. tegemist on ühtekuuluvuspoliitikaga, see on äärmiselt oluline, väga oluline on kokku leppida, millised on siin raskuspunktid Euroopa poolaasta, eh, euroala eh, ja üldse teiste riikide jaoks mõeldud soovitused eh, väga oluline on ka koostöö komisjoni ja asjakohaste liikmesriikide vahel ja väga oluline on riikide oma vastutust selle poliitika eest suurendada. ning see on äärmiselt oluline ka Euroopa Liidu edasiseks stabiliseerumisest. samuti on oluline et me Euroopas eh, me oleme Euroopas juba liiga pikka aega liiga vähe investeerinud ning eh, see on eh, kahjulik pikaajalisele majanduse arengule ja seetõttu pean, leian ma, et on vajalik, et me siin eh, võimalikult kiiresti hakkame ellu rakendama vajalikke tegevusprogramme ja ka teisi algatusi, mida Euroopa Liidu vahenditest rahastatakse. ja sellega seoses sooviksin ma rõhutada seda, kuivõrd oluline on Junckeri investeerimiskava eh, ning eh, selline tasakaalusta-, selle tasakaalustatud elgu rakendamine aga samuti on oluline täiendava, täiendavuse põhimõte, sellega tuleb samuti arvestada ja sünergiad erinevate Euroopa Liidu rahastamiste vahel. eile pärastlõunal me sellest ka rääkisime, see on ainukene tõeliselt toimiv lähenemine, et suurendada investeeringuid Euroopasse, et neid siia meerendada ja eh, projekte ellu viia ning Äh, see tähendab, et meil on vaja ka vajalikku võimekust. Äh, äh, regioonide juhtkond, mitmetasandiline vali, valitsemine, see kõik on väga oluline, nii horisontaalselt kui vertikaalselt tuleb seda suutlikkust arendada Äh, samuti riigihanke reegleid tuleb parandada ning äh, kodanikud peaksid saama äh, toimuvast suuremad üle, ülevaate, see tähendab suurem läbi, suuremat läbipaistvust, võitlust korruptsiooniga ja samuti tuleb vaadata ka, millist poliitikat ajavad erinevate regioonide juhtkonnad, see tähendab seda, et me peame kinni pidama Euroopa poolaasta reeglitest ning pikemas perspektiivis ellu rakendama Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärke ja tahaksin rääkida artiklis sada seitsekümmend neli Lissaboni lepingus, mis, kus räägitakse majanduslikust, sotsiaalsest ja territoriaalsest ühtekuuluvusest. seal on öeldud, et Euroopa Liidu poliitika sihtmärkide seadmine on Euroopa Liidu ülesanne, aga meil on vaja ka solidaarsust liikmesriikide ja regioonide vahel. Äh, tuhande, on see olnud ainuke võimalik äh, lähendamine äh, selleks ja me ei tohi lihtsalt äh, majanduslikel kaalutlustel seda küsimärgi alla saada või seada seda küsimärgi alla lühiajaliste poliitiliste algatuste tõttu. nii et, et me peame hoolitsema selle eest, et Euroopa äh, struktuuri- ja investeerimisfond äh, tõepoolest säästlikult ja ettevaatlikult kasutatakse ja samuti tahame viidata sellele, et sotsiaalmajanduslik olukord Äh, igas konkreetses liikmesriigis vajab arvessevõtmist äh, ning kohalikud investeeringud äh, peavad, neid tuleb samuti tugevdada. see on vajalik selleks, et saavutada võimalikult soodsat mõju majanduskasvule ja töökohtade loomisel kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta majanduse juhtimise kontekstis on äärmiselt oluline ka see, et äh, vastavad äh, reeglid Hispaania ja Portugali osas kokku lepiti, komisjon on oma arvamust selles küsimuses väljendanud ja on äh, otsustanud kehtestada sanktsioonid, mis poliitiliselt ei ole kohased ja e-, on ebaõiglased. Portugali osa, olukorraga olen ma ise väga hästi kur-, kursis ja siin ei ole küll vaja sanktsioone eh, kehtestada, sellega lihtsalt riiki karistatakse, kuigi riik on teinud väga suuri jõupingutusi. kodanikud, ettevõtted on seda teinud. Eh, Portugal eh, on palkasid ja pensioneid vähendanud, makse tõstnud ning avalik avalikele teenustele minevaid summasid ka tugevalt kärpinud ja me oleme teinud läbi väga raske kohandamisperioodi ning see tähendab, et eh, ootame nüüd suuremat mõistmist. Ehm, ehm, meie arvates on praegu käitutud ebaõiglaselt eh, need sanktsioonid ei ole ka majanduslikult mõistlikud. kallid kolleegid, tahaksin sellele viia, viidata, et näib, et et nendel ei ole tegelikult mitte mingisuguseid põhjusi. mina räägiksin siin investsioonidest tööhõive edendamisest, tootmisstruktuuride tugevdamisest ja siis tahame korraga kasutada sanktsioone. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal meil ei ole vaja sanktsioone, meil on vaja edendada investeeringuid, meil on vaja ellu rakendada juba heaks kiidetud projekte ning meil on vaja ellu rakendada ka äh, Äh, ühiselt otsustatud kontseptsioone, nii et see, ma arvan, et kogu see protsess ei ole ka poliitiliselt kohane, eriti kui arvestada äh, äh, neid tingimusi, milles me praegu elame, see suur stabiilsus, Brexit, mis annab alust uute erakondade sünnile Äh, ning äh, üha rohkem ja rohkem on selliseid Euroopa vastaseid erakondi. Äh, ja samuti võivad tulla uued rahvahääletused mujal Euroopa Liidus ning kõige sellega me peame ju arvestama, me peame hoolitsema selle eest, et Äh, Port-, äh, Portugali eelarvepoliitika eelmise aasta lõpuni on midagi, millega tuleb nii, et igatahes äh, on meil vaja rohkem läbipaistvust riigihangete puhul ja investeeringuid ja minu arvates on väga hea ka see, et erinevad liikmesriigid suudaksid riigipõhised soovitused tegevusprogrammides ellu rakendada Eh, teha konkreetseid investeeringuid ning loomulikult eh, viia läbi ka eelkontrolle. Eh, samuti on oluline, et struktuurifondide ülesehitus aitaks kaitse struktuurifondidele ning Äh, majandus ja jätkusuut-, ning see edendaksid majandust ja jätkusuutlikku majanduskasvu. Äh, meie äh, tahame eriti arvestada nende regioonidega, mille olukord on eriti raske. ma tahaksin veel viidata sellele, et Äh, äh, meil on ka siin äh, vaja struktuurikohastusprogramme, aga see peab olema vabatahtlik. Need oleksid siis sellised täiendavad programmid, mis komisjon on ühtekuuluvusprogrammi vallas tul- äh,, algatustega, aga see peaks looma pretsedenti, aitäh! aitäh selle eest, et te rääkisite meile ka olukorrast Portugalis. ma teen ettepaneku, et me keskendume nüüd siiski sellele arvamusele ja annan sõna variraportööridele ja kõigepealt härra Nilsson. aitäh. niisiis äh minu arvates on äh, see arvamus meil väga heaks lähtepunktiks. ja ma arvan, et me võime üks, äh, üldiselt kokku leppida selles osas, äh, kuidas see arvamus välja näeb, mis puudutab punkte kaks ja viis, siis need on meie seisukohtadele väga lähedased meil on Euroopa Liidus praegu probleeme ubald, usaldusega, ma juba oma eilse, juba eilse arutelu käigus ütlesin, et et on äärmiselt oluline, et me selle usalduse tagasi võime, võidaksime ja seetõttu peaksime just nimelt panustama regioonidele, kohalikele omavalitsustele ja äh, nendes kahes punktis rääg-, peaks ka see asi tõesti olema väga oluline äh, Eh, siin räägitakse ka reformide kavast, eh, väga oluline, et eh, sellega jätkatakse, et me üksteiselt õpiksime, et me õpiksime üksteise kogemusest, kuidas asjad ühes või teises regioonis on toiminud, sellest saavad kõik kasu. siiamaani ei ole seda piisavalt kasutatud Äh, meil, äh, meie Rootsis näiteks äh, saaksime väga palju õppida sellest, mis on toimunud Šotimaal nii et, et minu arvates on asi siin hea, et siin see asi sees on. minu arvates üks punkt, mis on väga oluline, on siit puudus, nimelt et sellel planeerimisperioodil me arvestaksime ka sotsiaalmajanduse olulisusega kohalikule majanduse arengule. Äh, sotsiaalmajandus, äh, me peame siin silmas igasuguseid ühinguid, seltse, need on, nendel on äh, võimalus inimesi kaasata. ja kui ma kohalike omavalitsuste esindajatega kõnelen näiteks nendega, kes tulevad äh, Lõuna-Euroopast, Itaaliast, Hispaaniast, räägivad ka, kuivõrd oluline seal on sotsiaalne maja, majandus ja ma leian, et selle punkti peaks siia arvamusse sisse panema. see on oluline ka seetõttu, et seitsmendal detsembril nõukogu oma järeldustes otsustas Eh, kuivõrd eh, oluline on sotsiaalmajandus, tööhõive ja eh, majanduskasvu seisukohalt. kakskümmend kaheksa liikmesriiki olid selles osas üksmeelel ja nüüd on komisjon loonud ka ekspertide rühma, kes sotsiaalmajanduse jaoks tegevuskava peaks välja töötama aastaks kaks tuhat seitseteist ja seetõttu peaksime meie ka omalt poolt selle teemaga tegelema ja näitama, et äh, meie samuti toetame nõukogu ja komisjoni ja tahame ka selles vallas töötada, nii et, et ma paluksin, et see pannakse äh, arvamusse sisse ja tänan hea koostöö eest. ja nüüd härra Ruve. aitäh see arvamuse eelnõu sellisel kujul, nagu ta praegu on, on üsna hästi tasakaalus ja ECR fraktsioonile siin suuri probleeme ei ole ja ma räägin tõesti siin ECR-i kui terviku nimel ja mitte ühegi konkreetse delegatsiooni nimel, aga tahaksin juhtida selles raportis siiski tähelepanu kahele asjale. Need üldised äh, sätted, mis puudutavad äh, EAS-i fond siin on kirjas meetmed, mis on seotud usaldusväärse majandusjuhtimisega, need ilmselt tekitavad, tekitavad kõige suuremaid vastuolusid euroalas olevatele liikmesriikidele ja vägagi suur on kiusatus arutada sanktsioone Portugali ja Hispaania teemal ja vaadata, kuidas on see seotud Ühendkuningriigiga. ma arvan, et sellel viimasel koosolekul enne suvevaheaega ei ole see vist eriti oluline. see ei ole õige aeg selleks. niisiis vaataksin nüüd mõningaid konkreetsemaid asju, nagu härra Ruuas, nii ka ECR fraktsiooni liikmed soovivad, et äh, komisjon kasutaks neid sätteid tõesti viimase hädaabivahendina, aga, ja neid tuleb kohaldada ka tasakaalutatult ja äh, proportsionaalselt ja igasugune vahendite ümbersuunamine ja peatamine peaks olema siiski minimaalne Äh, makromajanduslike tingimuste kaalumine peaks alati olema läbipaistev ja see peaks äh, aitama kaasa ühtekuuluvuspoliitika saavutamisele. konkreetsetes regioonides selline jõuline keelekasutus äh, näitab, et mõningad tingimused mõnikord on vajalikud ähm, nüüd tulen punkti viis juurde, kus räägitakse struktuurireformide toetusprogrammist. tahaksin rõhutada, et ECR toetab selle programmi loomist, aga siis, kui selleks kasutatakse kasutamata jäänud tehniliseks abiks mõeldud vahendeid, nii et, et kasutatakse olemasolevaid rahalisi vahelisi ja eh, kui me võime vahendeid ümber paigutada küll ühtekuuluvuspoliitika tehniliseks abiks mõeldud vahenditest, aga seda ei tohiks teha ka alati. et eh, Äh, seda, et me kasutame siis ka mujal, mujal vallas kasutamata jäetud vahendeid selle äh, eesmärgi saavutamiseks, see ei ole äh, alati hea lahendus ja üldse tehnilist abi tuleks meie arvates vaadata palju üksikasjalikumalt ja me loodame, et meil õnnestub selle teemaga siin komisjonis eelsestel kuudel palju rohkem tegeleda. nii et, et meie arvates tuleks palju tõhusamalt kasutada olemasolevaid vahendeid, rohkem on vaja lihtsustamist ning tuleb vähendada bürokraatlikku koormat. see peaks olema uueks reegliks, kui kui me räägime uute ja olemasolevate Euroopa Liidu meetmete rahastamisest. nii et, et üldiselt me oleme selle eelnõuga nõus, aga võib-olla me siiski esitame mõned väiksemad muudatusettepanekud, mis lähevad selles suunas, nagu ma juba mainisin, aitäh! Thank you very much! suur tänu! ALDE variraportöör olen mina seega väljendan nüüd äh, ALDE fraktsiooni seisukohti ja jätkan oma emakeeles, bulgaari keeles. ma tahaksin tänada härra Ruasit selle arvamuse eelnõu eest ja need riigipõhised soovitused näitavad, et liikmesriigiti esineb märkimisväärseid erinevusi ja seetõttu peaksime struktuurireforme prioritiseerima, mis soodustavad eelkõige just äh, majanduskasvu ja investeeringuid, seetõttu programmid, mis toetavad struktuurireformide läbiviimist, võiksid olla kasulikud. me peame programmide elluviimist kiirendama vastavalt äh, tõuke- ja investeerimisfondidele, et meil oleks äh, komisjoni assigneeringud makseteks. Euroopa majandus kasvab liiga aeglaselt ja arvestades seda, et meil peab olema täielik sünergia ja komplementaarsus eh, tõuke- ja investeerimisfondide ning teiste finantsmeetmete vahel, muuhulgas ka EFSI ja erainvesteeringute vahel. meil on vaja ka paremat aruandluskohustust, mis puudutab Äh, Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia elluviimist, põhjalikku läbivaatamist ning äh, paremat äh, metodoloogiat, mis puudutab Euroopa Liidu rahade kasutamist seoses kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärkidega. seetõttu see mitmeaastase finantsraamistiku vahearuanne parandaks Euroopa Liidu programmide lisandväärtust strateegia eesmärkide saavutamisel ja see on seotud ka lahutamatult Euroopa poolaastaga. ma arvan, et me peame parandama investeerimiskeskkonda liikmesriikides ja seetõttu riigipõhised soovitused koos konkreetsete tingimustega ühtekuuluvuspoliitikas on määrava tähtsusega, sest nad Eh, toovad kaasa suure poliitilise mõju, eriti just investeerimiskeskkonnale. liikmesriigid peaksid tagama, et Euroopa Liidu rahastust kasutatakse kõige tõhusamal viisil. kokkuvõtteks ütleksin, et me peame rohkem pingutama ja meie all ma mõtlen komisjoni ja liikmesriike, kui me räägime erinevate finantsmeetmete kasutamist, et majanduskasvu soodustada ja soodustada ühtekuuluvust ja seetõttu teen ka omapoolsed muusatus, muudatusettepanekud. ja järgmisena palun kolleeg äh, Michel. aitäh ning äh, tänada tuleb loomulikult äh, raportööri, raporti koostamise eest. kõigepealt pean ütlema, et, et tõenäoliselt ei ole kellelegi üllatus, sest korduvalt on rõhutatud juba, et me ei ole päris nõus raporti aluslähenemisega, sest meie fraktsioonile teeb muret see, et hakatakse ühtekuuluvuspoliitika sellest rohkem rõhutama komisjoni liikmesriikidele esitatud soovitusi ning majandusjuhtimisega seotud nõudeid. siinkohal oleks põhjust tagasi mõelda ühtekuuluvuspoliitika eesmärkidele. ühtekuuluvuspoliitika eesmärk on tasakaalustada majanduslikke ja sotsiaalseid erinevusi eri regioonide vahel ning regioonidel ei ole reeglina tõukefondide või, või struktuurireformide puhul äh, eriti palju kaasa rääkida, reformide puhul, mis ülevalt meile peale surutakse läbi nende riigipõhiste soovituste. ja samas regioonid vastutavad nende reformide rakendamise eest. loomulikult on riigipõhiseid soovitusi, mis on täiesti mõistlikud, et ma ei tahagi öelda, et nad kõik on ebamõistlikud, aga aga paušaalselt me nende kõigiga nõus ei ole. näiteks ei tahaks ma, et pensionite kärpimine ja hilisem pensionile minek oleksid asjad, mida hakatakse nõudma või soodustama läbi ühtekuuluvuspoliitika. muus osas on raportöör ise äh, siis paaris kohas ka endale vastu rääkinud. ta näiteks tahab ühtekuuluvuspoliitikat ühelt poolt äh, tihedamalt siduda Euroopa poolaasta programmiga, aga samas kaebab ta Portugalile määratud sanktsioonide üle. ja meie just sellest põhjusest tulenevalt oleme vastu sellele, et ühtekuuluvuspoliitika allutatakse majandusjuhtimise prioriteetidele. ning äh, lõpetuseks ei ole me päris nõus praeguse ettepanekuga, mille kohaselt uus programm struktuurireformide toetuseks peaks saama rahastuse ühtekuuluvusvahenditest. meie hinnangul ei tohiks siin teha, ei tohiks seda isegi erandkorras teha, vaid lihtsalt ei tohiks teda ühtekuuluvusvahenditest finantseerida ja me teeme vastavad muudatusettepanekud, aitäh! suur tänu ja nüüd härra Roppe, palun, järgmine variraportöör suur tänu! mina tahaksin tänada kolleeg Ruuast selle hea arvamuse eelnõu eest. tundub, et äh, majanduspoliitika koordineerimine seisab suurte väljakutsete ees ja komisjon on seda tunnistanud. majandus arengute ennustused on langenud ja me oleme tuttavad ka mitte niivõrd positiivse statistikaga, mis puudutab uute töökohtade loomist. seega majanduslik olukord on üsna nukker ja need seisukohad, mida, millest komisjon on teavitanud, mis puudutab äh, äh, eelarve puudujääk Portugali ja Hispaania puhul ma ei ole kindel, et see tegelikult neid riike abistab, kui me külmutame nende varad. ja seetõttu ma tahaksin, et see oleks ka arvamuses käsitletud, rohelised on alati olnud skeptilised liigse puudujäägi menetluse kasutamise osas ja seega meie ettepanek komisjonile on äh, lõpetada taoline menetlus nende kolme riigi puhul, sest see on liiga karm. mis puudutab nüüd riigipõhiseid soovitusi, meie leiame, et nende soovituste arv peaks olema väiksem. isegi kui need on äh, tehtud heas usus ja ekspertide soovitusel, siis see, et neid soovitusi on nii palju, muudab neid keeruliseks ellu viia. on ka teisi puudujääke Euroopa majanduspoliitika koordineerimisel, meil on strateegia kaks tuhat kakskümmend eesmärgid, aga samal ajal me näeme, et äh, vaesus kasvab, uusi töökohti ei looda piisavalt kiiresti ja minu arvates raportöör ei viita siin ka välistele tingimustele piisavalt, nagu piimakriis, Venemaa olukord, neil, sellel kõigel oli suur mõju ka mõnede liikmesriikide majanduslikule olukorrale. ma tahaksin tunnustada raportööri skeptilist Äh, suhtumist, mis puudutab seda, et rändekriis võiks lahendada tööhõive probleemi. minu riik on riik, kust äh, paljud inimesed emigreeruvad ja rände positiivne mõju lühiajaliselt on küll olemas, aga pikemas perspektiivis on tegelikult mõju negatiivne. paljud külad ja linnad minu koduriigis on tühjaks jäänud ja ei ole inimesi, kes asuksid sinna elama. seega meil peavad olema meetmed ja poliitikad, mis soodustavad neil oma koduriiki jäämist. härra Dematot ma praegu saalis ei näe. kas keegi soovib fraktsiooni nimel sõna võtta? ei soovi. härra Brunani ka ma ei näe. seega proua Presso, palun Grazie, president. aitäh. ma tahaksin taaskord äh, käsitleda ühte teemat, mida ka raportis kajastatakse. põhimõtteliselt on meil siin kaks äh, poliitilist põhimõtet Euroopa Liidu tasandil esiteks tõukefondide alane, mille ülesanne on soodustada liikmesriikide majanduste paremat sidusust, mis puudutab ka makromajanduslikku taset nendes sektorites, mida tuleb kaasajastada ja kus on vaja rohkem investeeringuid ja selle raames räägime erinevatest poliitikatest, lisaks on meil ka ÜPP, maaarengu arendamise fondid ja nii edasi, mis on osa tõukefondidest, mida saab kasutada põllumajanduses või siis teistes valdkondades. see puudutab tööturule sekkumist, erinevaid neid sotsiaalasutusi, kes siis äh, rakendavad äh, sotsiaalfondi toetusi. me räägime siin ka pikaajalisest poliitikast, näiteks seitsmeaastasest töökavast ja poliitikatest, mis käsitlevad investeeringute vajadust konkreetses sektoris. ja need on rohkem sihitatud, äh, lähtuvad mikromajandusest ja see mõjutab investeeringute süsteemi, ettevõtete olukorda ning äh, sotsiaalset juhtimist. aga lisaks sellele on ka erinevad kriisi ajal kasutusele võetud meetmed. poliitikad, mida iga-aastaselt läbi vaadatakse, seetõttu on meil ka see Euroopa poolaasta ja nii mina kui ka paljud kolleegid on öelnud, et need ei ole päris kohased, palju vigu on tehtud, vahel need ettepanekud on ka head, aga kuna siin sekkutakse mikromajanduse tasandil, siis üritatakse soodustada konkurentsivõimet majanduses laiemalt, räägitakse pensionitest või tööturust või sotsiaalsüsteemidest ja ei vaadata ühte konkreetset sektorit, vaid vaadatakse üldist riigi majanduse toimimist. Need on täiesti erinevad küsimused. loomulikult eh, kõik on omavahel küll seotud, makromajanduslik mõju tähendab ka seda, et peab olema ka konkreetseid sektoripõhiseid arenguid, loomulikult, aga Euroopa poolaasta üritab hoopis midagi muud, ühelt poolt koordineeritakse liikmesriikide majanduspoliitikat ja teisalt tuvastatakse need sektorid või pigem isegi mit, mit, mis sektorid, vaid mis, milliseid faktoreid tuleks reformida. sageli üritatakse kasutada tõukefonde selleks, et et äh, saavutada neid makromajanduslikke tulemusi Euroopa poolaasta raames ja mina leian, et alati võib keegi öelda, et äh, sotsiaalfondiga on midagi saavutatud või et neil ei ole tegelikult mingit mõju makromajanduslikule olukorrale. sotsiaalfondil on olnud oluline roll ka siis, kui Euroopa majandusel läks hästi, see aitas suurendada sidusust, aga nüüd me peame muutma kogu Euroopa majanduse konkurentsivõimelisemaks ja meil on ka Junckeri kava ja tõepoolest investeeringute vahendite osas peaks olema parem sidusus, aga neid tuleks kasutada. see ühendav poliitika peaks olema ühtekuuluvuspoliitika ja kui me vaatame territoriaalset konkurentsivõimepoliitikat, siis see peab olema ka osa Euroopa poolaastast justkui, aga see ei ole õige ja mina arvan, et tulemuseks on väga suur segadus. ning kui me sega, seome selle mikromajanduslike tingimuslikkuga, siis see on suur viga. selles ei ole ka kokku lepitud ja selles kohta on mul oma arvamus, aga see on eraldi teema, aga siis hakatakse karistama piirkondi, kes arenevad eh, nii hästi kui võimalik, see kui programmid on heaks kiidetud, siis tuleb neid vaadata ka eraldiseisvalt, sest ei saa arvesse võtta nende mõju makromajanduslikele poliitikatele, sest see on hoopis teine poliitikavaldkond. ja nagu juba juhataja ütles, me peame põhjalikult analüüsima, kuidas me reformime Euroopa pool aastat, kuidas me käsitleme mikromajanduslikke teemasid, võib-olla oleks meil mingi vastav ühtekuuluvuse eeskiri või midagi sellist, seda ei saa ülalt peale suruda, see võiks olla paindlikum vahend ja sellel oleks siis ka laiem mõju ja seda oleks ka lihtsam hallata sellepärast et sellel oleks kaasatud ka sotsiaalsed parameetrid. seega minu küsimus on raportöörile. ma teen loomulikult ka muudatusettepanekuid selles suunas, et ma igal juhul paluksin, et sellest, äh, seda veel käsitleksite, kui raportis protestitakse karistuste vastu, mis puudutavad makromajanduslikke karistusi teatud riikides, siis tuleks öelda, et see ei peaks mõjutama sotsiaalfondi poliitikat, sest see oleks väga suur viga ja see on alati olnud meie seisukoht äh, siin regi komisjonis ja see on ka põhjus, miks me olime selle mikromajanduslike konditsionaalsuse vastu, sellepärast et see kipub äh, neid kahte valdkonda liitma või siduma. aitäh! Other... suur tänu! kas äh, on veel kommentaare, härra Van Nistelrooy, palun? Voorzitter, eh, dank u wel. suur tänu. ma natukene hilinesin, sest äh, IMCO komisjonis äh, toimus hääletus, aga eelkõneleja sõnum oli väga selge me teame, et nende kahe valdkonna vahel ei ole mitte mingit seost, me oleme seda alati rääkinud ja see ei ole õige viis, kuidas meie tööd mõista. loomulikult on makromajanduslikud mõjud, mis äh, avaldavad mõju ja nii edasi ja vastastikku on mõjutatud omakorda ja seda saab mõista erinevalt noored, kes osalevad haridusprotsessis, neil ei ole pärast enam mitte mingit valikut, mida teha, sest teatud piirkonnas töökohti ei ole. loomulikult äh, hariduspoliitika tasandil tehtud otsused avaldavad ka sellele mõju. aga võib-olla haridussüsteem ei vasta lihtsalt töökohtade vajadusele siin võib välja pakkuda erinevaid soovitusi, et seda parandada ja see mõjutab äh, ka tõhusust, ehk siis loomulikult on kahe eesmärgi vahel seos, see mõjutab ka neid suuri fonde, mida me saame kohaldada. meie järeldus ei saa olla, et hoolimata sellest, mida teie arvate raportist, et konkreetsed soovitused mõjutavad teatud poliitikaid, nad ei ole täiesti eraldiseisvaid, neid ei saa lihtsalt välja jätta, aga minu jaoks on oluline kuidas need seosed toimivad, kuidas seda tuleb suunata. me peaksime vaatama, kuidas me saame luua stimuleerivaid, motiveerivaid poliitikaid, et raha õigesti kulutada. ning komisjonid võivad ka omavahel suhelda ja teavet jagada selleks, et tõesti oleks äh, järjepidev äh, lähenemine tagatud ja seetõttu on oluline, et meil on ka need kõrgema tasandi eesmärgid, mille nimel me pingutame. ja see on äärmiselt oluline, kui me räägime üldisest majanduspoliitikast ja kuidas seda lähenemist kujundada, kui me lihtsalt viitame konditsionaalsusele, siis me peame ütlema, et seda tuleb õigesti ellu viia. kui me vaatame praegust raportit, siis igal riigil on oma soovitused, nad on väga üldised ja laialivalguvad ja me kõik oleme ühes paadis, siin ei ole erinevad paadid eile rääkisime ka sellest, et me lihtsalt lõpetame oma poliitikavaldkonnad, sest äh, prioriteedid on teistsugused. aitäh, palun, proua Kreel. aitäh, proua esimees, pean vabandama, et natuke hilinesin, aga tahaksin tänada raportööri selle eest, et ta seda uut struktuurireformide toetusprogrammi mainib oma seisukohas. usun, et on väga oluline, et seda tehakse ning arutelust, eh, mida ma, see osa, mida ma kuulsin, jäi mulle mulje, et mõned kolleegid usuvad, et meil on vahendid ühtekuuluvuspoliitikas, mida oleks võimalik makromajanduslikeks projektideks liikmesriikides kasutada ja mina tahan selgelt öelda, et see nii ei ole komisjon oma läbirääkimistel uue perioodi suhtes äh, rääkis edukalt läbi uute summade osas tehniliseks abiks ning osa nendest vastavatest vahenditest peaks läbi selle uue rahastamisvahendi muutuma kasutatavaks äh, tehnilise abi andmiseks. see tähendab, et tagatakse vabatahtlikud eksperdid, mille, kellega seotud kulud makstakse, see kõik räägitakse liikmesriikidega läbi ja need eksperdid siis tagavad abi seoses sellega, kuidas reformi ettepanekuid rakendada, mis sisalduvad riigipõhistes soovitustes. mis ei ole, mis ei ole regulatsioonid, jah, otsisin õiget sõna, tõesti, jah, soovitused, mitte, mitte siis äh, regulatsioonid recommendations ja mitte regulations. ning olen raportöörile väga tänulik selle üle, et ta selgelt välja ütleb, et seda ei peaks automaatselt pikendama, vaid et me peame analüüsima olukorda ning ei tohiks lasta tekkida mingil pretsedendil ning äh, oluline on, et seda selgelt raportis välja öeldakse, aitäh! aitäh, kas on kolleegidel veel märkusi? kui ei, siis meil on siin täna külaline Euroopa Komisjonist peasekretariaadist, majanduse peadirektoraadist ja regionaalarengu peadirektoraadist, kes teist sõna soovib või soovite kõik sõna? tundub, et mitte. kes teie nimel sõna võtab? mina olen Ivanka Lakova Regio peadirektoraadist ja ma kuulasin neid äh, mõtteid sanktsioonide ja karistuste osas, mis mõju need avaldavad äh, liikmesriikidele ja piirkondadele. ma, kui Valter Defaa rääkis ühtekuuluvuspoliitikast, aga oluline on meeles pidada seda, et kõikides liikmesriikides peavad olema stabiilsed mikromajanduslikud olukorrad, et investeeringud saavutaksid oma mõju ja see, selle nimel oleme loonud ka need eksante tingimuslikkused, mis tagavad investeeringud liikmesriikidest, me ei räägi ainult investeerimispoliitikast, ühtekuuluvuspoliitikast, vaid arengupoliitikast ja teine oluline teema seoses sanktsioonidega, seoses ühtekuuluvuspoliitikaga. ma ei saa rääkida sellest, mis on seotud äh, makromajandusliku küljega, äh, on see, et need sanktsioonid, millest me räägime, puudutavad aastat kaks tuhat seitseteist, need ei puuduta makseid ja neliteist, viisteist, kuusteist aasta kohust, kulukohustused, neid tuleb lahendada praegu selleks, teatud programmid on käivitunud viivitustega ja eile ka sellest räägiti, siiani oleme koos piirkondade ja liikmesriikidega pingutanud selle nimel, et nende fondide abil saaks saavutada rohkem ja tõhusamalt eesmärke. loomulikult teatud viivitusi on olnud, aga miks maksed on praegu, praegusel tasandil, on see, et äh, sanktsioonid puudustavad ainult äh, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta kohustusi ja sellega tuleb arvestada, kui me kõik seda teemat käsitleme ja loomulikult me ju teame, mis olukorras me praegu Euroopas oleme. inimesed peavad ise tahtma Euroopa projektides osaleda, aitäh! Thank you! suur tänu! härra Ruuas, kas soovite vastata, palun? aitäh, proua esimees! tahaksin lühidalt puudutada kolleegide, kolleegidelt kuuldut kõigepealt viide sanktsioonidele, tahaksin selgitada seda, miks ma sellest rääkisin, see, ma ei, ma ei pidanud silmas, et see peaks minema arvamusse, vaid see oli lihtsalt niisugune appikarje, sellepärast et me oleme tõesti kollektiivselt püksirihma pingutanud, üheksa protsenti kärpeid ning nüüd null koma kaks protsenti ainult ületame praegu selle lubatud defitsiidi. ning nüüd, et komisjon niimoodi toimib, siis sisuliselt karistatakse meid selle eest, et me oleme õigel teel. ning äh, sellepärast ma rääkisingi sanktsioonidest Portugali vastu, mis minu arvates on, töötavad äh, oma eesmärgile vastu või meie eesmärkidele vastu. kui, kui äh, riik liigub õiges suunas, suunas, mille komisjon talle on ette kirjutanud, siis peaks teda ju kiitma, mitte karistama. ning tahaksin tänada kolleege kes ähm, oma ettepanekute ja seisukohtadega esinesid. ma ei tahaks hakata ühtegi märkust eraldi käsitlema, arvestan neid kõiki, aga see, aga soovin viidata kindlasti sotsiaalmajandusele ning ettepanekule, mis kõlas, mille kohaselt riigihoone peaks rohkem kuulama nende seisukohti arvesse võtma. olin linnapea kakskümmend neli aastat ning ka kohaliku omavalitsuse juht ning olen väga rõõmus, et, et kolleegid on sellest rääkinud. väiksema rahvaarvuga regioonides on struktuuripoliitika väga oluline. Portugalis aitas see meil oluliselt kriisi ületada. ning äh, ma ei arvestanud, ma ei toonud seda arvamusse sisse ainult sellepärast, et arvamuse pikkus on piiratud, aga ma arvestan võimaluste piirides teie ettepanekutega. ning äh, kui vähegi võimalik, kajastan ma neid tekstis ning loodan, et me, meil tulevad äh, asjalikud ja positiivse tulemusega kohtumised variraportööridega ning tahaksin nüüd kasutada võimalust, et soovida kolleegidele meeldivat suvepuhkust. aitäh! aitäh! ning eh, see, selles vaimus toimub um, kogu meie tänane istung ilmselt, selle algava suvepuhkuse vaimus. We can do this. ja nii on see võimalik tõepoolest, ütleb esimees. ja nüüd jätkame. meie järgmise punktiga päevakorras Euroopa Liidu üldeelarve aastaks kaks tuhat seitseteist, kõik eelarve osad, vastutav komisjon on eelarvekomisjon, meie raportöör on härra Von. härra Von räägib täna oma arvamuse eelnõust ning muudatusettepanekute esitamise tähtaja panen ma ette seada kahekümne teiseks juuliks kell kaksteist ja hääletada saame siis kaheksandal septembril oma koosolekul, sellepärast et eelarvekomisjon hääletab üheteistkümnendal oktoobril. ning äh, enne meie järgmist äh, mingi, siis hääletame oma järgmisel koosolekul septembris, samuti nagu eelmise arvamusega seoses. arvestades äh, menetluse suhteliselt lühikesi tähtaegu ei ole arvamuse eelnõu kättesaadav meie süsteemis ja seetõttu palume muudatusettepanekud esitada soovitatavalt inglise keeles e-posti teel Regi komisjoni sekretäriaadile. nii on meil võimalik säästa aega ja, ja töötada siis peaasjalikult inglise keeles ja nüüd, härra Von, teil on sõna. aitäh tervitan asjaolu, et komisjon on nüüd esitanud meile selle eelarve eelnõu natuke hiljem küll kui tavaliselt, ma ei tea, miks see nii läks, aga mul on hea meel, et ma selle kätte olen saanud. kolleegid meie komisjonis teavad, et et see on kolmas Euroopa Liidu eelarve, mis võtab sihikule konkreetselt ühtekuuluvuspoliitika ning me teame, kui oluline investeerimisvahend ühtekuuluvuspoliitika on üle kogu Euroopa Liidu ja eriti mõnedes liikmesriikides, kus see on peamine investeerimispoliitika vahend neile riikidele või regioonidele, nii et äh, see eelarve on, on viimastel aastatel meile olnud eriti oluline. kaks tuhat seitseteist eelarve eelnõu on asi, millega seoses ma olen osutanud, et makseassigneeringute osas on üks B osas kolmkümmend seitse miljardit eurot vähem, vähem raha, mis kakskümmend pool protsenti sisuliselt vähendab selle valdkonna rahasid äh, kaks tuhat kuusteist eelarvega võrreldes, nii et ähm, komisjon teeb siin suure kärpeettepaneku ja põhiliselt teeb mulle muret selle kärpega seoses see, et pärast nende rakenduskavade aeglast algust üle kogu Euroopa Liidu kaks tuhat seitseteist peaks tegelikult äh, fondide rakendamine kiirenema, sedamööda, kuidas projekte hakatakse heaks kiitma aga nüüd meil eel-, ja kui meil eelarves ei ole raha ette nähtud selle jaoks, siis hakkavad hilinema maksed kasusaajatele. ja see teeb mõne muret. Need kolleegid, kes eile siin olid, need kuulsid eh, kindlasti härra Defaat, peadirektorit rääkimas, et see tema hinnangul niisugune probleem ei ole, sellepärast et kärbe tugineb infole, mis eh, laekub neile liikmesriikidest eh, seoses rakendusmääraga. ning ta selgitas, et sellepärast ongi komisjon ette, ette pannud äh, kakskümmend kolm prots-, koma viis protsenti, vabandust, kärpe. aga mõistlik oleks, kui meie komisjon äh, saaks mingi kokkuvõtte liikmesriikide vajadustest, siis me saaksime ise hinnata, kas see kakskümmend kolm koma viis protsenti kärbe on põhjendatud või mitte. ütleksin samuti, et komisjonina peaksime me nõudma, et nõukogu ei teeks mingeid täiendavaid kärpeid selle koha peal eelarves ma mõistan, et eile koordinaatorite kohtumisel otsustati, et me esitame ettepaneku siis taastada kõik kärped selles valdkonnas, mis nõukogus tehakse äh, komisjoni arvudega võrreldes ajakavaga ilmselt me väga päri ei ole, sest see on lühike, aga ma loodan, et kolleegid jõuavad selle raporti eelnõu läbi lugeda ning esitavad äh, tähtajaks muudatusettepanekud, mida nad vajalikuks peavad. aitäh! suur tänu ning alustame nüüd arutelu, alustame äh, variraportööridest, proua Piraki. aitäh, proua Mihhailova! kõigepealt tahaksin tänada raportööri, head kolleegi, tema töö eest ning tema objektiivse olukorra kirjelduse eest, see on mulle väga oluline. mul on kaks märkust seoses raportiga. esiteks, on selge, et maksete hilinemine on küsimus, millega peame üha uuesti ja uuesti põrkuma. härra Voone, kes oli raportöör eelarvekomisjoni arvamuse osas tõstatas sama probleemi. tundub, et meil on midagi põhimõtteliselt viltu selles, kuidas komisjon tõukefondide asju käsitleb ja maksete protsessi käsitleb. ning see peaks, peaks olema meie jaoks murekoht, me peaksime komisjonilt nõudma, et komisjon hakkaks seda probleemi lahendama. ülikoolid, VKE-d, kohalikud omavalitsused, neil on vaja Euroopa Liidu rahasid ja maksete hilinemine on lubamatu. teiseks, vajadus lihtsustamise järgi, see on reaalselt olemas. kasusaajad vajavad seda. ent me peame midagi reaalselt ära tegema, selle asemel, et me komisjonis keskendume raportitele, aruannetele, mis ei ole väga olulised ja mille mõju õigusloomele on piiratud ja tahaksin ma tänada siinkohal härra Vooni tema väga pragmaatilise lähenemise eest, peaksime üritama ära teha midagi reaalset. aitäh, järgmine variraportöör on proua Tomašitš. aitäh. tervitame arvamuse eelnõu komisjoni strateegiat, et peaksime keskenduma tulemustele eelarves el kutsume komisjoni üles Euroopa Liidu rahastamist lihtsustama, iseäranis, mis puudutab äh, Euroopa Liidu rahastatud projektide rakendamist ja aruandlust. olen päri sellega, et äh, ettepanek äh, maksete osas ei ole piisav üks B jaotises ning tahaksin rõhutada, kui oluline on, et me täpselt ennustame tulude laekumist mis võimaldab liikmesriikidel ka täpselt hinnata oma panustamisvajadust Euroopa Liidu eelarvesse. ning osutan ka, et suureneb lõhe üks B äh, kulu- ja maksekohustuste vahel kahest miljardilt äh, kaks tuhat kuusteist, kuusteist, äh, kuueteistkümnele miljardile kaks tuhat seitseteist aastal ning investeeringute ja tõukefondide osas see lõhe suureneb. meil on vaja pärast rohkem raha, et see lõhe katta. ma olen kindel, et, et see olukord mõjutab äh, maksete hilinemist negatiivselt ning suureneb maksmata arvete hulk äh, mitmeaastase finantsraamistiku teise poole vältel. aitäh! mina olen järgmine variraportöör ALDE poolt, nii, ning äh, räägin oma arvamusest ALDE fraktsiooni nimel ja teen seda bulgaaria keeles. enne, ennekõike, enne kui alustan, tahaksin aga tänada raportööri väga pragmaatilise ja asjaliku lähenemise eest raporti eelnõule, arvamuse eelnõule. tahaksin aga kohe väljendada muret seoses sellega, et ühtekuuluvuseelarvet on märkimisväärselt kärbitud. nagu raportöör märkis, kakskümmend kolm koma viis protsenti võrreldes aastaga kaks tuhat kuusteist. arvestades seda madalat taset või madalat ähm, rakendusmäära ühtekuuluvusprogrammide osas, mis praegu, mida praegu näeme, on oodata, tõuke ja investeerimisfondide rahade kasutus järgmistel aastatel jõuab maksimumi lähedale. ning eh, siis tekib vajadus suurendada maksekohustusi, makse, makseassigneeringuid. ning eh, mõistlikud assigneeringud seetõttu kohustuste osas, kulukohustuste osas peaksid olema tagatud ja iseäranis maksekohustuste osas kaks tuhat seitseteist aastaks, selleks, et meil ei tekiks maksmata arveid. tahaksin rõhutada veel kord, et on väga oluline tagada vajalikul määral rahastamine ja eelarveline juhtimine programmidele, mille eesmärk on luua uusi töökohti. kui neid programme ei rakendata, siis varjutab see ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide saavutamist Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegias ning õõnestab äh, selle poliitika, poliitiliste eesmärkide programmi usaldusväärsust kui sellist. seetõttu on selle programmiga seotud eesmärkide saavutamine eriti oluline, iseäranis arvestades seda, et me soovime praegu taastada kodanike usalduse Euroopa Liitu. Euroopa Komisjon ja liikmesriikide ja liikmesriigid peaksid hindama vahearuande vormis kõiki programme, mida rakendatakse ja kui mõni programm ei leia praegu tõhusat rakendamist, tuleks teha vastavad muudatused või siis kanda rahad üle teistesse programmidesse. seoses sellega, kuidas peaksime tegelema praeguste väljakutsetega, tahaksin öelda, et Euroopa Komisjon peaks aktiivselt suhtlema liikmesriikidega, kui liikmesriikidel on vaja teha muudatusi rakenduskavades. ning tuleks tagada paremad, paremad seosed ühtekuuluvus- ja tõukefondide vahel, selleks et eh, paremini toime tulla julgeoleku ja pagulaste valdkonna väljakutsetega. komisjon peaks tagama komplementaarsuse ja koostoime, sünergia Euroopa Liidu fondide vahel, muuhulgas ka EFSI, EFSI vahel ning eh, rakendama süsteemi, mis võimaldaks eh, kaardistada ristrahastamise võimalused. lõppkokkuvõttes on oluline see, et liikmesriigid suudaksid ära kasutada kättesaadava raha kõigist vahenditest kombineerides samas eelarvelist rahastamist erasektorist pärit finantseerimisega selleks, et saavutada äh, vajalik kordaja või võimendusefekt. härra Roope, kas te võtate sõna proua Vanna nimel, palun? aitäh! räägin Monika Vana nimel ning tahaksin kõigepealt öelda, et ta vabandab, et ta ei saa tänasel koosolekul osaleda ja ta on tänulik raportöörile tehtud hea töö eest ning soovib, et ma räägiksin mitmetest ettepanekutest tema nimel eelnõus on praegu kirjas, et on vaja lihtsustada Euroopa Liidu rahastamisreegleid. see on seotud Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiaga. ning lihtsustamine aitaks meil seda strateegiat rakendada. dokument, millest me praegu räägime, rõhutab ühtekuuluvuspoliitika tähtsust ja toob välja probleemid, mis on seotud hilinenud maksetega. toetame raporti teksti ja tahaksin öelda, et võrdsed ähm, raha, rahastamismahud, mida kohandatakse vastavalt äh, viimastele statistilistele andmetele, on väga positiivne riikide jaoks, mis kannatavad kriisi käes, näiteks äh, Kreeka, Hispaania, Portugal ja Küpros. ning on seega käsitletavad äh, solidaarsusmärgina teiste riikidega, Rootsi, Tšehhi, Leedu, Horvaatia, suheldes peaksime nõudma, et täiendavat toetust tagataks piirkondades, kus luuakse lisaväärtust või mm, siis valdkondades, kus luuakse lisaväärtust, pagulaskriis, sisserändekriis, noorte tööhõive, jätkusuutlik areng. tahaksime näha et rohkem üleskutseid aktiivsete meetmete rakendamiseks ühtekuuluvuspoliitikas seoses kliimamuutuste vastase võitlusega. praegune üleskutse räägib kahekümnest protsendist, aga see jääb suhteliselt tagasihoidlikuks, kui me vaatame kohustusi, mille me võtsime COP kakskümmend üks raames. tahaksin juhtida teie tähelepanu vajadusele, arvestada ka soolist aspekti kõigis poliitikavaldkondades ning tänan teid eh, hea eelnõu teksti eest ning tahan öelda, et oleme valmis tegema koostööd, et hea tulemuseni jõuda. kolleegid, kas soovib keegi veel sõna? härra Van Nistelrooy ja siis härra Puda. aitäh selle põhjaliku teksti eest võib-olla oleks meil võimalik seostada ettepanek, millest on lähtutud meie resolutsioonis MFF kohta selle teemaga ja selles äh, resolutsioonis me ütleme, et me ei peaks liikmesriikidele raha tagasi saatma aastatel, mil, mil kogu raha ära ei kulutata ning äh, selle kohta on meil olemas formuleering, mis on juba vahearuandega seoses heakskiidu saanud. et võib-olla saaksime selle siia ka sisse tuua, nimelt et tegemist on praegu mitmeaastase skeemi või programmiga, mis, või mitmeaastase probleemiga, mis tekitab hiljem maksete kuhjumise ja et vähemalt ei peaks saatma miljardeid tagasi netomaksjatele. sest siis võib pärast tekkida probleem maksetega. nii et ehk oleks mõistlik see välja öelda, iseäranis meie komisjoni nimel, sest see puudutab meie tööd. Need on seotud kohustustega, mis kerkivad peatselt tulevikus ning on seotud ka maksete hilinemisega, mis paratamatult muutub probleemiks tulevastel aastatel, nii et minu ettepanek oleks kaaluda niisugust muudatusettepanekut ja kui, kui raportöör muidugi on nõus seda niisama arvestama, siis ei ole meil vaja seda ettepanekuna esitada, aga aga ma pakuksin välja, et meie komisjoni nimel oleks mõtet seda öelda. aitäh, kas on veel märkusi? ei ole? vabandust, härra Buda, ma ütlesin, et teie saate järgmisena sõna ja nüüd unustasin selle ära aitäh, esimees. olen samuti raport, variraportöör, parandab esineja ennast, seoses nende märkustega ja tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele ohule, mis meie ees seisab seoses ühtekuuluvuspoliitika kärbetega kakskümmend kolm koma viis protsenti. kuskil komisjonis tundub olevat tekkinud mingi loogiline viga. eile räägiti ühtekuuluvuspoliitika eelistest kõigile liikmesriikidele ning riikidele eriti, mis sellest sisuliselt elavad, sellest rahastamisvahendist, sest seal on ettevõtteid, kes, kes saavad sellest olulist kasu ja kõik on sellega rahul, nii et väga keeruline on mõista, miks seda, seda eelarve osa kärbitakse kakskümmend kolm koma viis protsenti, tahtsin sellele osutada ning tundub tegemist olema niisuguse suundumusega komisjoni poolt ühtekuuluvusrahade kärpimisele üldiselt ning ühise põllumajanduspoliitika rahade kärpimisele. me ei saa rääkida suuremast kogusest Euroopast, kui vastavaid rahastamisvahendeid järjest kärbitakse, sest läbi nende on, tunnevad kodanikud Euroopa kohalolu. kui räägitakse selgetest positiivsetest mõjudest riikides iseäranis, aitäh! kas on veel sõnasoove? ei ole? siis annan sõna Euroopa Komisjoni DG Regio esindajale, härra Žoi. palun. aitäh. esimees Philippe Žoi, olen DG Regio finantsjuhtimise üksuse juht, tahaksin tänada parlamendisaadikuid märkuste eest, kuulasin teie väljendatud mured tähelepanelikult ära ning tahaksin selgitada, kust on pärit need arvud, mis praeguses eelarve eelnõus sees on. ühtekuuluvuspoliitika kaks tuhat seitseteist aastal on üleminekuaastas. miks on kaks tuhat seitseteist üleminekuaasta? sellepärast, et et meil on äh, kaks tuhat seitse kuni kolmteist programmide osas märkimisväärne kulude langus ja samas äh, uusi programme rakendatakse suhteliselt vähe, aga ikkagi kolmkümmend kolm protsenti on uue perioodi programmide osas suurenemine. mis siis tund-, toimub kaks tuhat seitseteist kuni kolmteist programmidega? maksame välja käesoleval aastal viimased vahemaksed vastavalt liikmesriikide projektsioonidele, mis tähendab, et äh, pärast seda meil enam hilinenud maksed ei jää Mm. välja arvatud peatatud programmidega seoses ning järgmisel aastal alustame kaks tuhat seitse kuni kolmteist programmide lõpetamisega. aga kuna tähtaeg dokumentide esitamiseks, projektide, programmide lõpetamiseks on märtsis kaks tuhat seitseteist, siis eh, ei õnnestu meil tõenäoliselt kaks tuhat seitseteist just palju neid programme lõpetada, vaid see jääb aastatesse kaks tuhat kaheksateist ja üheksateist nii et äh, kaks tuhat seitse kuni kolmteist äh, kohustused on, on siin praegu lõpetamise osas väga minimaalselt sees. aga me oleme optimistlikumad äh, selles plaanis kui aastal kaks tuhat kümme, et loodame, et meil õnnestub need programmid lõpetada varem kui eelmise enne kaks tuhat seitse kuni kolmteist äh, perioodi programmid. nüüd kaks tuhat neliteist kuni kakskümmend, äh, kolmkümmend kaks kuni kolmkümmend kolm protsenti on siin rahastamise suurenemine äh, meie peadirektoraadi pädevusalas ning me oleme oma eelarveprojektsioonides tuginenud maksemustritele ja, ja profiilidele eelmisest perioodist, arvestades uue perioodi erisusi ning oleme nagu Walter Defa eile selgitas, oleme kontrollinud neid projektsioone tuginedes liikmesriik või liikmesriikide projektsioonide põhjal, mis esitati jaanuaris. ning ähm, äh, olgugi, et meie äh, ettepanek jääb natuke allapoole liikmesriikide projektsioone, miks ta seda teeb, sellepärast et me oleme reeglina näinud, et liikmesriigid hindavad üle oma projektsioonides vajalikke summasid, aga üldjoontes oleme me samal lainel nagu liikmesriikide projektsioonid nii et äh, olen seisukohal, et see eelarve võimaldab äh, suurendada uute programmide rahastamist ja me ei ole aeglasemad oma töös, kui me eelmise perioodi jooksul olime seoses eelarveprojektsioonidega ning äh, see eelarve tundub meile mõistlik. loomulikult ei tohiks seda täiendavalt kärpida, see on selge. tahaksin puudutada ka kahte konkreetset märkust, kõigepealt seda, et raportöör soovis liikmesriikidelt projektsioone. see on asi, mille komisjon on juba esitanud veebruaris institutsioonide vahelisel kohtumisel maksete osas, aga selle informatsiooni esitame teile ning selgitame, kuidas äh, siis võrrelda äh, neid äh, assigneeringuid liikmesriikide projektsioonidega ning seoses nüüd hilinemistega uue programmi osas tahaksin meenutada teile, et meil on väga oluline vahend nüüd mitmeaastases finantsraamistikus käesolevaks äh, planeerimisperioodiks, mida varasemal perioodil ei olnud ning see on üldine maksete marginaal ja see võimaldab ühest aastast teise liigutada summasid see on väga oluline vahend ja, ja võimaldab meil maksete profiili siluda, liigutada makseid ühest aastast teise eelarves selleks, et see, see eelarve vastaks ühtekuuluvuspoliitika reaalsetele vajadustele ning et oleks tagatud assigneeringute olemasolu siis, kui nõudeid hakatakse esitama. aitäh! aitäh, härra Voon, tahaksite kokku võtta arutelu? jah märkusi on esitatud ja teemasid tõstatatud väga laia ala kohta ning kerkinud on ka mitu uut teemat, pagulas, pagulased, noorte tööhõive lihtsustamine, liikmesriikidele ette nähtud rahalised mahud, ähm, summade mitte tagasikandmine liikmesriikidele, kui raha üle jääb, ja usun, et äh, saan ehk seda arvestada sõnastuses loomulikult räägiti palju sellest kahekümne kolme koma viie protsendilisest kärpest üks B osas kaks tuhat seitseteist aastal ning mõjust, mis sellel võiks olla maksete hilinemistele. et me ennustame kaks miljardit selle hilinemis, hilinenud summade mahuks käesoleva aasta lõpuks, aga ja tundub, et projektsioonid näitavad, et järgnevatel aastatel see mahajäämus suureneb nii et äh, tõenäoliselt oleks mõistlik, kui me saaksime komisjonilt liikmesriikide projektsioonid ja võib-olla me sealt äh, saaksime võib-olla komisjonilt ka selgituse täiendavalt nende kohta ja selle kakskümmend kolm koma viis protsenti kärpe kohta põhjalikuma selgituse. peame seda vähemalt analüüsima ning äh, lõpetuseks tahaksin öelda, et kolleegid paistsid olevat päri sellega, et me peaksime toetama minu muudatusettepanekuid või minu seisukohta, et me peaksime kindlasti vastu olema kõigile kärbetele nõukogust täiendavalt. ja ma panen selle e-, muudatusettepanekuna kirja ka, aitäh! aitäh, lõpetan seega arutelu selle päevakorrapunkti osas ja me saame jätkata järgmise punktiga, milleks on esitlus algatusraporti kohta, mille on ette valmistanud härra Tšiku ja teemaks on Euroopa Liidu solidaarsusfondile antud hinnang. otsustasime kasutada võimalust koostada algatusraport Euroopa Liidu solidaarsusfondi hindamiseks ning äh, esialgsed mõtted äh, sellel teemal kandis ette härra Tšiku kahekümne neljandal mail eelarve ja eelarve kontrolli komisjon koostavad oma arvamust, praegu nad hääletanud veel ei ole. ja meie hääletame oma komisjonis sellel teemal tõenäoliselt oktoobris, nii et teen ettepaneku muudatusettepanekute esitamise tähtajaks määrata kell kaksteist teisipäeval, üheksateistkümnendal juulil. kas härra Tšikku olete päri sellega? hästi, siis teil on sõna raportit tutvustamaks Grazie, president. Eh, come sappiamo... aitäh, lugupeetud esinaine. nagu te teate, oktoobris kaks tuhat viisteist Euroopa Komisjon esitas aruande eh, Solidaarsusfondi kasutamise kohta aastal kaks tuhat neliteist. tegemist oli üksikasjaliku aruandega ning ma arvan, et meil on tõesti praegu võimalus vaadata, kuidas see solidaarsusfond toimib. meie komisjon otsustas koostada algatusraporti. me ütlesime, et me ei saa ette näha kõiki erakorralisi olukordi ja katastroofe aga nende tagajärgedega toimetulemine on midagi, millele tuleb rohkem keskenduda. selles on erinevaid etappe, kõigepealt loodusjõud ne, me tunneme jõuetust loodusjõudude ees. riiklikud ja vaja on riiklikku ja rahvusvahelist abi aga raportöör tahaks keskenduda just nimelt etappidele kolm ja neli, pärast siis sellele vahetule kriisi haldamisele, kus tuleb toime tulla ohvritega ja äh, tuleb keskenduda kahjude taastamisele võimalikult mõistliku hinnaga ning äh, selleks äh, ongi loodud solidaarsusfond, mis puudutab sekkumise kiirust ning ennetamist siis äh, solidaarsusfond on äh, seotud ka teiste fondidega, nagu näiteks ühtekuuluvusfond ning ma tahaksin rõhutada tõhusat koostööd riiklike, regionaalsete ja kohalike omavalitsuste vahel. kõigepealt on oluline reageerimise kiirus, jah, neid looduskatastroofe ei ole võimalik ette prognoosida Nad ei laasta mitte üksnes kohalikke Äh, inimesi, vaid nendega käivad kaasas ka enne ettenägematud kulud kohalikele omavalitsustele. siiamaani on seadusandja kehtestanud äh, nõuete esitamise tähtajaks kümme nädalat. kümne nädala jooksul peavad siis kohalikud omavalitsused äh, reageerima, aga E, selle fondi esimesed toimimisaastad on näidanud, et selline tähtaeg on väga lühikene ning kahe tuhande neljateistkümnenda aasta määrust läbi vaadates on siis taotluste esitamise tähtaeg pikenenud nüüd neljateistkümnele nädalale. see ei ole endiselt veel väga piis- e, pi,, pikk aeg. kohalikud omavalitsused tihtipeale lihtsalt ei suuda nii kiiresti vajalikke dokumente kokku saada see tähendab, et äh, viivitusi tuleb üha rohkem. ja minu arvates ei ole siin mitte mingisugust vastuolu, kui me lubaksime neil äh, neid dokumente paremini koostada ja see, kui kiiresti need dokumendid läbi vaadatakse, on minu arvates eriti oluline kaksteist äh, nädalat, see peaks tõesti olema see tähtaeg, mis liikmesriikide tasandil kehtib ja äh, äh, komisjon peaks siis rahalise toetusega kiiresti välja maksma ning me peame äh, tegema lõpu sellisele olukorrale, kus ohvrid tunnevad, et nad on lihtsalt saatuse hooleks jäetud. looduskatastroofide puhul mm, riigid juba mm, Äh, oskavad reageerida, samuti riigid reageerivad finantskriisile, ma mõtlen näiteks Sardiiniale, äh, kus äh, kannatas, et paljud inimesed, ligemale seitsesada inimest ning me, fondipoolne sekkumine mõi-, võimaldas meil olukorda parandada, aga seadusandja peab omalt poolt ka kaasa aitama ja äh, kõrvaldama need menetlused, mis alati ei ole kõige sobivamad meie parlament on aidanud ähm, äh, näiteks ka Horvaatiat kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta katastroofi puhul, kus äh, jällegi seitse aastat vabandust, seitse kuud venis siis toetuse väljamaksmine pärast taotluse esitamist. nii kaua läks aega, enne kui raha jõudis Eh, inimesteni, kellel seda vaja oli. nii et, et ma arvan, et me peaksime keskenduma ka ennetamisele ja täiendavatele meetmetele. tihtipeale eh, jõuab raha kohale liiga hilja, iseäranis ennetavate meetmete puhul eh, hävitatud piirkondade taastamine, infrastruktuuri taastamine on meie jaoks suur võimalus sekkuda ning ma arvan, et me peaksime vaatama, Äh, kuidas seda fondi saaks äh, kasutada täiendavalt ühtekuuluvuspoliitika vahenditega, äh, siis need kulud, meil on vaja rohkem koostööd otsuseid langetavate tasandite vahel ning ma arvan, et ka vahendite haldamisel saaks olukorda parandada, vaja on suuremat läbipaistvust iseäranis nende Äh, vahendite jaoks, mis on seotud äh, suurte katastroofidega ning nagu ma ütlesin, on vaja tihedamat koostööd otsuse langetajate vahel, samuti on vaja seost komisjoni ja toetuse saajate vahel. Äh, taotlus Solidaarsusfondist vahendite saamisele Äh, on oluline, sellele tuleb keskenduda, samuti koostöömehhanismid kohalike ja regionaalsete omavalitsuste vahel erinevates liikmesriikides ning ma teeksin ettepaneku, et ka üldsust tuleks avalikumalt äh, paremini teavitada äh, selleks, et sidusrühmad ja kasusaajad saaksid nende taotluste menetlemist jälgida. parem infoedastus äh, on äh, oluline. ja lõpetuseks äh, kolleegide tehtud töö on mind väga palju aidanud. mõned kolleegide märkused on olnud väga konkreetsed aga jah, muudatusettepanekutes on võimalik käsitleda ka teisi valdkondi. mina olen huvitatud sellest, et menetlus muutuks kiiremaks ja et ja seda väga lihtsal põhjusel. inimesed, keda katastroofid puudutavad, kas need katastroofid puudutavad neid siis isiklikult töö kaudu või infrastruktuuri kaudu, kui nad saavad raha aasta, kaks aastat äh, Äh, hiljem, siis sellisel juhul on tegelikult kahjud juba pöördumatud. iseäranis ähm, Äh, just majandusele tehtud kahju. nii et, et selle kohta kavatsen esitada konkreetsed muudatusettepanekud ja nüüd jätkame variraportööridega. Äh, proua Kreel võtab sõna härra Piksula nimel. jah, suur aitäh, meie variraportööri, variraportöör ei saa kahjuks kohal olla ja ta palus, et ma kannaksin ette tema märkuse ja seetõttu jätkan ma nüüd inglise keeles härra Pitsula tänab raportööri tehtud töö eest Äh, loomisest saadik on Solidaarsusfondist välja makstud kolm koma kaheksa miljardit eurot ja on saadud kuuskümmend üheksa taotlust kahekümne neljalt liikmesriigilt ja mitteliikmesriigilt. pärast komisjoni mitmeid katseid äh, muuta reegleid, kiideti see muutus lõpuks heaks kaks tuhat neliteist, ettemaksed võeti kasutusele ning äh, taotluse esitajatele anti rohkem aega saadud raha kasutamine. Äh, samuti äh, abikõlbmatuse reeglid muudeti selgemaks ja rohkem rõhutati looduskatastroofide ennetamist. sellele vaatamata on eraldatud summade väljamaksmine aeglane isegi reformi puhul kulub kaheksa kuni kümme nädalat ja ka tegelikult isegi kauem selleks, tavaliselt kuus kuni kaheksa kuud. me peaksime kaaluma võimalust suuretada vahendeid selleks, et äh, katta äh, rohkem tekitatud kahjusid äh, praegu ainult hõlmatakse kolm koma viis protsenti kahjudest ja me peaksime samuti nõudma äh, vahendite kulutamise osas täie, täielikku tä läbipaistvust kehtestatud kuupäevaks. olen raportööriga nõus, et künnised äh, regionaalsete äh, katastroofide puhul peaks olema üks protsent riiklikust SKT-st. ma arvan, et me peaksime rohkem keskenduma headele ja halbadele näidetele selles raportis, me peaksime hindama äh, Äh, olukorda siis, kui see fond loodi ja äh, pakkuma välja ka tulevikunägemuse selle fondi jaoks praegu äh, äh, käsitletakse raportis ainult kahe tuhande neljateistkümnenda aasta juhtumeid ning kui rääkida rändekriisist, siis ma arvan, et see peaks sellest hinnangust kõrvale jätma, sest et on erinevad rahastamisvahendid selles otstarbeks ja solidaarsusfond on siiski mõeldud looduskatastroofide tagajärgede katmiseks. ma esitan oma äh, märkustega kooskõlas ka mitmeid muudatusettepanekuid ja jään ootama koostööd selles küsimuses ja ähm, mina tahaksin kõigile soovida ilusat puhkust, äh, sellepärast see oli ka äh, minu viimane etteaste selles komisjonis enne suvevaheaega. Äh, soovin teile tõesti head suve, ma tõesti sõidan ka Portugali ja seal toetan ka härra Ruuast. aitäh, aitäh nende heade soovide eest. härra Rebat, ma ei näe, teda ei ole kohal härra Van Miltenburg, teil on sõna, te olete variraportööriks. aitäh, lugupeetud äh, juhataja ja tahaksin tõesti tänada raportööri selle väga kasuliku raporti eest. me tõesti peame äh, va-, äh, tunnistama, et Solidaarsusfond on samm õiges suunas. kahe tuhande neljateistkümnendast aastast alates on olukord muutunud ja seetõttu peab ka, peame ka meie oma lähenemist muutma, tahaksin selles raportis peatuda mõningatel asjadel, reageerimise kiirus, ennetamise olulisus ja toetuse saamiseks künnise lävi- äh,, vähendamine, kõigepealt kiirus jah, kiirus peab paranema, me peame hoolitsema, et reageeritakse nii kiiresti kui võimalik, et võimalikult kiiresti makstakse toetus välja me peame reageerima võimalikult kiiresti selleks, et sellel fondil oleks mõju. me ei saa pidada pikki läbirääkimisi parlamendi ja nõukogu vahel, seda tuleb vältida, sest et eh, see ei mõjuta soovitud moel eh, kannatada saanud piirkonna taasülesehitamist ja sealsete inimeste elujärge samuti peaksime mõtlema sellele, et meil ilmselt leiab aset tulevikus rohkem looduskatastroofe, need muutuvad ka tõsisemaks ja see kaheksa miljardit on ette nähtud ennetavateks meetmeteks. on äärmiselt oluline, et seda investeeritakse õigesti, et seda in-, in-, investeeritakse innovatiivsetesse projektidesse, mis üritavad tulevaste kriiside mõju väljend-, äh, vähendada Äh, väga oluline on, et me töötame välja selles valdkonnas jätkusuutliku kohaliku poliitika ja nüüd äh, punkt neliteist, lõige neliteist, siin öeldakse, et kui leiavad aset regionaalsed katastroofid siis, siis üks protsent SKT-st äh, peab olema see kahju, mis, mida nad tekitavad, et toetust saada aga võib-olla peaks vaatama, milline on selle katastroofi tagajärg, kui me ei tea, eh, milline tagajärg on, siis võib ju eh, asi korduda. Eh, ma arvan, et proua Kreel kõneles ka sellest, et on seos majanduskriisi ja pagulaskriisi vahel mis on nende kahe kriisi mõju, seda eriti palju määruses ei käsitleta, kui jutt on looduskatastroofidest ja solidaarsusest, aga vastuseid ootab terve rida küsimusi. kuidas näiteks mõju, mõjutab pagulaskriisi mõju Euroopa Liidu reageerimiskiirusele, minu arvates äh, on üks võimalus, et see võib tekitada suuremat bürokraatiat ja see ei ole äh, kasulik piirkonna halduslikule suutlikkusele lugupeetud esinaine, me peame vaatama ka eelmise reformi tulemusi. me peame vaatama, millised need tulemused on, nii et, et võib-olla meil on aega veel mõned aastad, et me saaksime kogu seda infot tulevastes raportites kasutada. me oleme ju näinud, millised need tulemused on. äärmiselt oluline on, et kannatada saanud piirkondi aidatakse nii kiiresti kui võimalik ja äärmiselt oluline on ka, et regioonid jätkavad investeerimist, sellepärast et parem karta kui kahetseda ja äh, järgmisena proua Valina, palun, kas ta on kohal, aga teda ei olegi. aa, teie olete. vabandust, äh, ma ei kuulnud, kui te minu nime mainisite. Äh, kõigepealt tahaksin tänada raportööri tema ettekande eest ja selle töö eest, mida ta on teinud. mulle tundub, et see solidaarsusfond on tõesti äärmiselt oluline väga paljude Euroopa Liidu kodanike jaoks ning minu arvates on tõenäoline, et eelseisvatel aastatel muutub see oluliseks vahendiks, mis aitab meil leevendada kliimamuutuste tagajärgi, samuti teiste katastroofide tagajärgedega. enne kui räägiksin otseselt sellest fondist, tahaksin öelda sekretariaadile, et äh, siin on ka mõned vead. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta Äh, äh, aruandel on vale kood peal. Äh, see ei ole regionaalkomisjoni kahe tuhande neljateistkümnenda aasta kood, vaid kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta kood. me esitame ka mõned muudatusettepanekuid selleks, et raportit natukene paremaks muuta meie arvates on äärmiselt oluline, et me selle solidaarsusfondi äh, põhimõtteid äh, ja kulusid natuke mitmekesistame, et see hõlmaks ka näiteks humanitaarkatastroofe. Äh, sest et seda nimetatakse ju solidaarsusfondiks ja väga oluline on mõelda siin ka humanitaartegevuse rahastamisele me esitame veel ühe muudatusettepaneku, kus käsitleme künniseid ja äh, stabiilsuse künniseid selleks, et valesemad piirkonnad saaksid rahale kergemini juurdepääsu, nii et, et mulle tundub, et need meetmed peavad olema proportsionaalsed. hetkel on meil progressiivne süsteem, kus rikkamad piirkonnad, äh, nende jaoks kehtib lihtsalt, kehtivad kõrgemad künnised. jaa Äh, kui me räägime raha kõrvalepanemisest, äh, see viissada äh, miljonit, mis on kõrvale pandud, siis ma olen kindel, et kliimamuutused on üha tõsisemaks katastroofide põhjuseks ning seetõttu ma arvan, et see summa, mis Solidaarsusfondis on, peab samuti suurenema ei, ma esitan ka mõned muudatusettepanekud, mis puudutavad katastroofist mõjutatud piirkondade geograafilisi piire. ja veel üks asi, mis äh, ei ole sugugi tähtsusetu, nimelt äh, me peame siia sisse panema soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguse äh, kriteeriumid, kui me räägime abikõlbulikkuse kriteeriumitest sest me teame, et üks äh, elanikkonnarühm, keda looduskatastroofid kõige rohkem mõjutavad, on just nimelt naised ning seda on väga selgelt öeldud ka paljudes raportöörides, mida äh, on koostanud mitmed rahvusvahelised organisatsioonid, nagu näiteks ÜRO ning äh, ÜRO katastroofi vähendamise strateegia ütleb, et sooline aspekt tuleb ähm, otsuse langetamise kõigisse protsessidesse integreerida, samuti riskianalüüsi, kui hinnatakse katastroofide ohtu. ja äh, see on loomulikult väga oluline ka koolituse välja, väljaõppehariduse ja häiresüsteemide vallas Eh, seda eh, on öeldud ka Riikliku Arengu Instituudi raportis, ka seal öeldakse, et naised eh, suurema tõenäosusega saavad looduskatastroofides surma ja soolise võrdõiguslikkuse arvetamine katastroofide ennetamisel saab vältida oluliselt vigu ning aitab päästa inimelusid ja ma arvan, et see ongi selline aeg, kus me peaksime hakkama fondile uutmoodi lähendama, nii et, et suur aitäh ning ma tõesti loodan, et selle tulemusena saab, saabub suurem ühtsus liikmesriikide vahel ja samuti tahaksin kõigile soovida ilusat suvepuhkust. härra Roppe on järgmine variraportöör. aitäh! tahaksin tänada meie kolleegi koostatud raporti eest. solidaarsusfond omab üllaid eesmärke eraldada liikmesriigidele ja regioonidele kiiresti abi, kui viimased on kannatanud looduskatastroofide läbi ja see raport on väga heaks illustratsiooniks sellistele tegevustele, aga on ka puudujääke ning seetõttu tahaksin teha veel ühe tähelepaneku. on üsna imelik, et me arutame siin raportit, mis puudutab kahe tuhande neljateistkümnendat aastat ja teeme seda keset aastat kaks tuhat kuusteist. ja veel üks asi Äh, suhteliselt vähe taotlusi. arvan, et raportööriks võiks seda rõhutada ja samuti tahaksin komisjonilt küsida, mis on need põhjused viivitusteks, sellepärast et äh, põhjust ei selgitata komisjoni aruandes. on ka teisi probleeme. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aruandest me näeme, et paljude juhtumite puhul, näiteks Sloveenia puhul maksti abi kiiresti välja, aga äh, raha jõudis siiski kohale ligemale aasta pärast taotluse esitamist. ma ei saa aru, kuidas seda saab pidada kiireks reageerimiseks. ning veel üks küsimus, ähm, miks komisjon oma aruandes ei selgitanud, miks kulub rohkem kui aasta selleks kiireks reageerimiseks? ma olen täiesti kindel, et oma raportis peaksime komisjoni kutsuma üles esitama selgitusi sellisteks viivitusteks ning äh, selgitama, milliseid meetmeid kasutatakse selleks, et vähendada reageerimisaega. veel üks probleem. paljudes liikmesriikides on Äh, kulud vähemalt äh, kümme protsenti, kuidas me saame selgitada sellist kõrget protsendimäära, kas menetlused on liiga bürokraatlikud, liiga keerulised või on mingid muud põhjused? meie äh, saame Euroopa Liidult abi ja seetõttu me peame hoolitsema selle eest, et need inimesed, kes seda abi välja jagavad, teavad täpselt, kas nad langetavad õigeid või valesid otsuseid, enne kui hakkavad seda abi välja jagama. samuti ei ole siin äh, seisukohta, mis rõhutaks jätkusuutlikkust. me leiame, et me peaksime rohkem kõnelema ennetamisest, äh, sellest, äh, kuidas kohaneda kliimamuutustega. meil on vaja ennetavaid meetmeid ja need meetmed peaksid olema meie prioriteediks. tahaksin avaldada tunnustust härra Tsikule kes on äh, siia pannud sisse ka punktid erinevate rahastamisvahendite kasutamistest, näiteks räägitakse struktuurifondidest, äh, finantsinstrumentide paindlikkus saab suurendada äh, vahendite kasutamise tõhusust ning antud juhul saaksime niimoodi kiiremini ja paremini reageerida inimeste vajadustele ja nüüd jätkame siis ülejäänud kolleegidega, kes on soovinud selles arutelus osaleda. härra Boltšak, palun, teil on sõna aitäh. niisiis. Äh, mina öö, äh, oleme, meie oleme ka Solidaarsusfondis tööl saanud, kaks tuhat neliteist oli meil Tšehhis ka suur looduskatastroof, mina olin tollal linnapea asetäitja äh, ja komisjoni president Äh, äh, koos komi-, meie peaministriga külastas siis seda katastroofipiirkonda Slovakkias ja näitas niimoodi üles solidaarsust. Äh, samuti saime dollar solidaarsusfondist raha. see ja selle eest olen ma väga tänulik ja see oli veel enne Euroopa Liiduga ühinemist. nii et, et see oli tõesti suurepärane Äh, raportöör on samuti rõhutanud, et raport, äh, oma raportis, et abi kiirus on väga oluline ja olen talle selle eest tänulik, sellepärast et kui aset leiab katastroof, ähm, tuleb inimesi kiiresti aidata, sest et äh, kui kiiresti aidata, siis muidu tuleb hiljem topelt aidata, on meil Tšehhis kombeks öelda. nii selles osas ähm, olen ma tõesti raportööriga ühtme, üksmeelel, et selle abi Äh, andmise protsess on praegu üsnagi keeruline ja seetõttu pole sellest abi. Äh, jah, ma tean, et on väga palju erinevaid eeskirju, mis on seotud äh, eelarvega, kõigi vahendite kasutamist tuleb kontrollida, aga selliste juhtumite puhul on asi nii, et võib-olla võiks ette näha seda, et äh, kui äh, äh, kogu seda infot tuleks esitada ehk ühes kohas, mitte mitmed, mitmes kohas. jah, me kavatseme Äh, ma arvan, et äh, kaks aastat pärast reformimist ei peaks me hakkama siin mingeid uusi reegleid esitlema, aga me peaksime ütlema, kuidas meie siin Euroopa Parlamendis soovime, et asjad edasi liiguksid, sest just nimelt solidaarsusfond äh, läbi kodanikele, kes antava abi tõesti väga suurt mõju omada ning äh, kui äh, loodus, kui katastroofide puhul inimesed vigastada saavad, surma saavad, siis äh, võib-olla see on ka oluline ja samuti tuleks lisada see punkt soolise võrdõiguslikkuse kohta. proua Tomašitš saab nüüd sõna. aitäh, esinaine. solidaarsusfond on tõhus ja vajalik vahend, mis loodi kahe tuhande teisel aastal selleks, et üles näidata Euroopa Liidu solidaarsust piirkondadega, mida on tabanud katastroof pärast tõsiseid üleujutusi Kesk-Euroopas. tegemist on fondiga, mis praegu ja ka tulevikus mängib just nimelt olulist rolli looduskatastroofide puhul Äh, see on ka üks suurimaid solidaarsussümboleid äh, rasketel aegadel ning seetõttu ma leian, et äh, taotluste esitamist tuleb lihtsustada selleks, et abi oleks võimalik kohe välja maksta pärast katastroofi, kui seda abi on kõige rohkem vaja. nagu kolleeg Tsiko ütles, kaks tuhat kolmteist toimusid meil Slavonia Kreši piirkonnas Horvaatias üleujutused ja kohe pärast seda toodi inimestele toitu ja riideid ja ma märkasin, et kui me inimeste maju hakkasime parandama, jah, siis majad said parandatud, aga ettevõtteid ja tehaseid uuesti üles ei esitatud ja nüüd kaks aastat hiljem on meil eh, majad taastatud, aga ei ole inimesi, sellepärast et nad läksid Saksamaale, Austraaliasse ja Kanadasse, sest neil ei olnud eh, Äh, tööd, nii et, et kui me taastame majad, tuleb taastada ka töökohad, aitäh. aitäh. härra Monskuur, teil on sõna, palun. ka mina tahaksin omalt poolt tänada raportööri äh, heade mõtete eest, mis selles raportis kajastamist leiab äh, ja see kõik, millest te räägite, see solidaarsusfond Äh, minu jaoks, kes ma olen Antillidelt, on äh, see äh, tõesti väga oluline. meid on tabanud kolm orkaani. me oleme kokku puutunud ka põuaga, maavärinatega, nii et, et meil on tõesti väga palju äh, looduskatastroofe ja selle tõttu on see solidaarsusfond meie jaoks äärmiselt oluline ja mul on väga hea meel näha, et raportöör paneb rõhku ennetamisele. Äh, tihtipeale on parem karta kui kahetseda äh, ning selle fondi vahendite kasutusele võtmine peaks minu arvates toimuma palju kiiremini Äh, äh, sest et äh, kui kuid ja kuid tuleb oodata, enne kui katastroofi kulud hüvedada, hüvitatakse, siis see tekitab elanikele suuri probleeme, sest nad ju kannatavad. ja ma esitasin ka mõned muudatusettepanekud, et teha seda teksti, mis juba praegugi on väga hea, veelgi paremaks, aitäh! aitäh! kas on veel sõnasoovijaid? härra Van Nistelrooy. <laughs> aitäh. tahaksin tänada kolleegi pühendumuse eest selles valdkonnas ja selle eest, et ta arvestab ka tegeliku eluga kõigepealt kodanikud, nagu te ütlesite, ootavad, et reageeritaks kiiremini aga teisalt võiks äh, vaadata ka katastroofide ulatust ja regiooni SKT-d me võiksime asjale läheneda hoopis teistmoodi. näiteks, et teatud katastroofid, need katastroofid, mis aset leiavad tulevikus äh,, võib-olla on äh, Need ei saagi võib-olla hüvitada, kui ei saavutata seda mada-, seda künnist, mis on seatud, mina näiteks mõtlen siin Hollandi olukorrale, meil oli äh, sadas rahet äh, ja see rahe mõjus tõesti lahastavalt tervete piirkondade põllumajandusele, põllumajandus põhiliselt seiskus ja mida me selles olukorras tegime? kas me saime abi? need künnised selles valdkonnas on niivõrd äh, kõrged, et äh, toetust pole võimalik saada. nii et, et meil oleks võimalik mõelda, äh, võib-olla mõelda diferentseeritumale lähenemisele, kui me räägime reageerimisest selles valdkonnas. meil võiks olla mingi diferentseeritud protsendipõhine läbe, lähenemine inimesed vaatavad Euroopa Liidu poole ja vaatavad, millist rolli Euroopa Liit mängib ja mida konkreetsem on sekkumine, seda parem. ma ei eh, taha Euroopat pea pea ja seda raportit pea peale pöörata, see on väga hea raport, aga võib-olla oleks meil vaja täpsemalt diferentseeritumat eh, lähenemist nende protsentide ja vastuolude vahel eh, ma ei tea, kuidas määruse tasandil ja seaduste tasandil see kõik toimiks, aga sellele peaksime mõtlema kui rohkem äh, sõnasoovijaid ei ole, siis annan sõna Euroopa Komisjoni esindajale, härra Vahter, palun, äh, Regio peadirektoraadist. aitäh. mina olen Johannes Vahter, olen äh, regionaalpoliitika peadirektoraadist ja vastutan Solidaarsusfondi eest ja ma võin öelda, et komisjon tervitab vägagi seda raportit ning ma juba kordan seda, mida ütlesin möödunud korral komisjon tahab Euroopa Parlamenti tänada ja iseäranis regikomisjoni ja ka eelarvekomisjoni äh, pideva toetuse eest, mida Solidaarsusfondile osutatakse. solidaarsusfond on äh, fond, millel on veel jah, terve rida puudusi ja võib-olla see ei vasta kõikidele ootustele, mis inimestel siin parlamendis äh, ja katastroofipiirkondades on, aga äh, ma olen veendunud, et see on endiselt väga oluline vahend, mis aitab inimestel ja liikmesriikidel äh, tõsiste katastroofidega toime tulla. Äh, tulemused, mida siin on mainitud, on üsna muljetavaldavad. viimased arvud on sellised, et me oleme kahekümne nelja riigi puhul neid, seda fondi kasutanud enamalt jaolt liikmesriikide puhul, ka kandidaatriikide puhul seitsmekümne ühe katastroofi puhul ja kahe tuhande kolmandast aast-, kahe tuhande teisest aastast oleme kulutanud ligemale kolm koma kuus miljardit eurot see läbivaatamine, mida kahe tuhande neljateistkümnendal aastal tehti, on olukorda oluliselt parandanud ning äh, võimaldanud äh, lahendada terve rea probleeme, millele ka täna tähelepanu juhiti ning äh, millele keskenduti ka Kontrollikoja aruandes, kui vaadati üksikasjalikumalt Abruzzo maavärinat kahe tuhande kaheksandal aastal seda fondi kahe tuhande neljateistkümnendal aastal reformiti ja minu arvates äh, peaks fondi hindama siis äh, selle põhjal, kuidas ta praegu tugineb, tuginedes uutele eeskirjadele. kahjuks või võib-olla ma peaksin ütlema õnneks on juhtumeid alates kahe tuhande neljateistkümnendast aastast olnud üsna vähe. me teame, et äh, katastroofid äh, juhtuvad, me ei tea täpselt kuna, mõnedel aastatel on neid vähe, mõnedel aastatel palju. kahe tuhande neljateistkümnendast aastast on neid juhtumeid olnud vähe ja võib-olla on pisut vara äh, teha lõplikke järeldusi selle kohta, kas üld, uued reeglid üleüldse vastavad nendele lootustele Äh, mis nende kehtestamiseni viisid. komisjon siiski usub, et on selge märk selle kohta, et solidaarsusfond on tõepoolest muutunud lihtsamaks, selgemaks ja ka äh, reageerimisvõimelisemaks me oleme suutnud äh, teha terve rea ettemakseid möödunud aastas, alates ettemaksete säte jõustus alles alates kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvest ning äh, see on oluliselt parandanud nende riikide olukorda, kes selle, sel moel raha said. Äh, samuti äh, on üks kriteerium, mida on väga palju kritiseeritud, see on regionaalsete katastroofide osakaal, neid regionaalseid katastroofe on kõige rohkem ja reeglid on praegu palju selgemad ning ma tahaksin öelda, et sellest ajast saadik, kui meil on need uued äh, kriteeriad, ei ole me mitte ühegi regionaalse katastroofiga seotud taotlust pidanud tagasi lükkama. Äh, varasemate segasemate sätete puhul kaks kolmandikku regionaalse katastroofiga seotud taotlustest tuli tagasi lükata ja see tekitas meile mitte üksnes palju tööd, vaid ka palju pettumust nendes, kes lootsid, et solidaarsusfond abi, neile appi tuleb. uued äh, reeglid võimaldavad komisjonil nüüd ka teostada järelevalvet Äh, fondi äh, ellurakendamise üle palju põhjalikumalt kui varem ning vaadata, kas Euroopa Liidu reeglitest äh, rakendamise osas peetakse kinni ning nüüd me saame seda teha ka palju kiiremini. sama komisjoni on kritiseeritud selle eest, et komisjonil kulub liiga palju aega rakenduse hindamiseks me peame ütlema loomulikult, et uued taotlused on prioriteetsed ning rakendamise hindamine on äärmiselt vajalik. see on vajalik selguse ja läbipaistvuse huvides, aga see on siiski eh, vähem oluline ning eh, meil on nüüd natukene rohkem aega ja me saame ka seda teha paremini kui varem aga äh, ärgem unustagem ka seda põhjust, miks see fond üleüldse kahe tuhande teisel aastal loodi. Äh, vaatamata kõigile edusammudele, mida oli saavutatud, jäeti see fond alles ka kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, kui selle tööd läbi vaadati, sest et äh, vaja, see fond aitab liikmesriike siis, kui liikmesriigi tabab kõige hullem katastroof, mitte iga katastroofi puhul, aga nende juhtumite puhul kus liikmesriigid mitmed kandidaatriigid tõesti näevad vaeva katastroofi tagajärgedega toimetulemisega. kahjuks arvestades neid vahendeid, mis meie käsutuses on, ei saa me sekkuda kõigi juhtumite puhul, kuigi see võib-olla meile meeldiks. aga, aga nagu öeldud, kõigele on piir. ja tahaksin teile meelde tuletada, et praeguse finantsraamistiku puhul on äh, äh, äh, poole võrra vähendatud fondi vahendeid ühelt miljardilt viiesajale miljonile, tuhandele miljonile, nii et, et üheks selle fondi olemasolu põhjuseks on ka näidata liikmesriikidega üles rahalist solidaarsust, aidates neil toime tulla katastroofide rahaliste tagajärgedega. solidaarsusfond, nii nagu ta on kujundatud, nii nagu seadusandja ta on loonud, kahjuks aga ei ole erakorralise abi vahend. on teisi vahendeid, mida komisjon kasutab iseäranis neid instrumente, mida äh, ECO äh, peadirektoraat kasutab ja see võimaldab äh, meil koheselt reageerida katastroofile, võimaldab reageerida tõesti päevade, mõnikord isegi tundide jooksul, esmaabi, lennukid, ravimid, see kõik jõuab inimesteni, aga Solidaarsusfond, nii nagu ta on loodud, kahjuks seda teha ei saa loomulikult on viivitused ning mõningad nendest viivitustest on mittevajalikud, aga tahaksin teile ka meelde tuletada, et komisjon ei saa aktiveerida Solidaarsusfondi omaalgatusel. me peame ootama taotlust. taotluste esitamise tähtaeg on nüüd kaksteist nädalat, nii et, et kulub kolm kuud, enne kui me üleüldse saame midagi tegema hakata ja niipea, kui me taotluse saame, siis tihtipeale tuleb see veel tõlkida ei esitata ju taotlusi ainult äh, inglise ja prantsuse keeles, vaid ka kreeka ja eesti keeles ja tõlkimisega kaasneb alati äh, viivitus, maksumaksja ootab, et me hindaksime neid taotlusi korralikult ning äh, siis loomulikult ei ole komisjonil kohe raha võtta nagu te teate, solidaarsusfondi rahastatakse vahenditega väljaspoolt normaalset tavalist Euroopa Liidu eelarvet Äh, ning meil on vaja parlamendi ja nõukogu nõu, nõusolekut ja otsust, et äh, leida vajalikke vahendeid läbi paranduseelarve menetluse ja ka selleks äh, kulub kuid. liikmesriikide parlamentidel on järelevalveperiood kaheksa nädalat ja kõik see kokku kestabki mitu kuud. me sooviksime kiiremini reageerida, aga Need on peamised põhjused, miks äh, see asi nii kaua aega võtab täiendatavus äh, teiste äh, vahenditega, seda on ka rõhutatud ja komisjon rõhutab samuti selle olulisust ning meie teeme jõupingutusi, et need vahendid, mis näiteks EFSI programmi raames, struktuurifondide programmi raames läbi kasutu-, kasutatavad, on ennetuseks, et neid kasutataks tõhusamalt ja et nad täiendaksid eh, siis eh, solidaarsusfondi vahendeid. Eh, solidaarsusfond üksinda see viissada tuhat miljonit aastas tegelikult ei suuda teha ära mitte midagi ennetamise vallas ja praeguse määruse alusel ei saa seda kasutada ka siis muude juhtumite puhul, kui looduskatastroofid, näiteks humanitaarkatastroofid äh,, Äh, majanduskriisid, äh, seda on äh, juba eelmise reformi käigus arutatud ja kahjuks need määruse rakenduse alla praegu ei jää. ja komisjon peab loomulikult määrusest kinni pidama. kordaksin, mida ütlesin alguses, suur aitäh selle raporti eest, me tervitame seda raportit ja komisjon äh, üritab haldusliku poole pealt asja veelgi parandada, et äh, tegutsemiskiirust suurendada, et läbipaistvust suurendada ning suur aitäh teile! aitäh, aitäh selle üksikasjaliku selgituse eest. härra Tšiku, kas te soovite selle arutelu nüüd kokku võtta? aitäh, lugupeetud esinaine tahaksin tänada kõiki kolleege, kes sellesse arutellu oma panuse andsid. tahaksin tänada ka Euroopa Komisjoni eh, selle eest, et nad on eh, valmis eh, täiustama mõningaid protsesse, lahendama sünergiapuuduse probleemi ja samuti suurendama läbipaistvust. üheksateistkümnes juuli on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, nii et, et äh, loodetavasti seda teete ja soovitan, soovin teile head suvepuhkust. aitäh ja nüüd on meil siis vaja öö, äh, võimalus oma päevakord täna lõpule viia, kõigepealt tuleb koordinaatorite otsused heaks kiita, koordinaatorid kohtusid eile pärastlõunal ja otsused on teile meili teel eile õhtul laiali saadetud, kas te olete nende otsustega nõus? näib, et jah. niisiis on protokoll heaks kiidetud, kas kellelgi on mingeid muid küsimusi? ei härra Van Nistelrooy, kas ei olegi muid küsimusi? nüüd oleme küll puhkuseks valmis äh, tuletan teile meelde, et meie järgmine koosolek toimub kaheksandal septembril, see on neljapäev ja kella üheksa, kella üheksa ajal hommikul alustame. Äh, esinaine tänab ka tõlke ning äh, sooviksin teile kõigile väga päikesepaistelist ja rahulikku suvepuhkust palju häid muljeid ja inspiratsiooni, et te oleksite valmis selleks raskeks tööks, mis meid sügisel ees ootab. niisiis, sellega on koosolek tänaseks lõppenud, head aega!